Please, can I ask the prayer? palun, ajakirjandus, olge nii kenad. lubage meil alustada. Really... anname teile viisteist sekundit ja siis me peame tõesti pihta hakkama. like to... tahaksin paluda need, kes ei osale, kes ei ole kutsutud, palun ärge võtke toole, mis on selgelt märgitud kellegi teise jaoks, olge kenad, minge kuulamissaali ja webstreamingu meeskond võimaldab teil osaleda siis selles kuulamises. ajakirjandus, olge kenad nüüd, vabastage saal cannot sit in front of members, please. palun ärge istuge parlamendi liikmete ees ega seiske nende ees, olge kena, lahkuge saalist. Please, we have to start our palun, me peame alustama kuulamisega. olge kenad. So, good afternoon. tere pärastlõunat kõigile. kõigepealt tahaksin tervitada te, meie volinikukandidaadi eh, Jonathan Hilli ähm, finantskomisjoni ees. nagu te teate, selle kuulamise eesmärk on võimaldada parlamendil kasutada oma aluslepingu põhist õigust hääletada äh, iga kolleegiumi liikme üle ja komisjonil anda võimalus hinnata, kas pakutav äh, volinik on kvalifitseeritud nii kolleegiumi liikmeks olemaks äh, äh, kui su,, kuivõrd suudab ta täita oma määratud ülesandeid. tuletan teile meelde parlamendi kodukorra reeglid, kus teid parlament hindab voliniku kandidaati, tema üldpädevuse äh, pühendumise äh, suhtes Euroopale, äh, personaalse iseseisvuse ning hindab ka, milline on tema teadmised antud portfellis, kommunikatsioonioskused ning poliitilised eelistused ning toetus uue komisjoni poliitilisele agendale. tahaksin meenutada ka seda, et enne kuulamist vastas volinikukandidaat kirjalik põhjalikult äh, ettevalmistavale küsimustikule ning kirjalikud vastused on parlamendiliikmetele kõikides keeltes laiali saadetud. vastavalt äh, kehtivale protseduurile on kandidaat esitanud huvide deklaratsioone ning õigusasjade komisjon on viidanud, et temal ei ole tähelepanekuid ega märkusi volinikukandidaadi finantshuvide deklaratsiooni suhtes. nüüd lubage mul selgitada, milline saab olema debati struktuur. Äh, volinikukandidaadil palutakse teha avadeklaratsioon äh, mis ei tohi olla pikem kui viisteist minutit, tal on ka äh, koosoleku lõpus viis minutit lõpusõnaks ja peale sissejuhatust on aega neljakümne viieks küsimuseks parlamendiliikmetelt, mis ei võta rohkem kui kolm minutit, ehk siis üks minut küsimuseks, kaks minutit vastuseks, esimese vooru täidavad äh, fraktsioonide esindajad ja vabaliikmed ning parlamentidele meenutatakse seda, et kõigil oleks võimalus küsimusi äh, esitada, siis rakendatakse rangelt kolme minuti reeglit ja ma olen veendunud, et ma ei pea võtma vägisi ära mikrofoni ei parlamendi liikmetelt ega volinikukandidaadilt. lõpuks tuletaksin meelde, milline on meie keelerežiim. täna pakutakse tõlget kahekümne kolmes keeles, järelikult kõik kõnelejad võivad kasutada oma keelt. võin meenutada ka äh, kõnelejatele, et see, mida te räägitakse, tõlgitakse kõik ära ja seetõttu palun rääkige mitte liiga kiiresti. tuletan ka meelde, et eh, tehakse otseülekanne parlamendi koduleheküljel sellel koosolekul ja hiljem on videosalvestust võimalikult vaadata, võimalik vaadata samalt leheküljel. enne kui ma annan sõna voliniku kandidaadile, tahan kõigile meenutada, et need ülesanded, mida tema peab täitma, on äärmiselt olulised. finantsstabiilsus, finantsintegratsioon, turu terviklikkus, usaldus turu vastu, efektiivsus, need on nende aastate päevakorras ning finantsreformi lõpuleviimine, äh, pangandusliidu reeglite paikasaamine, kapitaliturgude liidu loomine, mis võimaldaks parandada ettevõtete ligipääsu finantseeringutele ja investeeringutele, need on kõik teemad, äh, millest me huviga, äh, mille vastuseid me huviga kuulame volinikukandidaadi seisukohti.